tere pärastlõunat, me jätkame oma sessiooni. Äh, eilne protokoll on olemas, kas selle kohta on kommentaare? ei ole, siis sellisel juhul see on vastu võetud. ja me läheme nüüd täna pärastlõunase päevakorra juurde, ühine arutelu mille alla kuuluvad liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresidendi avaldus olukord Araabia maailmas ja Põhja-Aafrikas, Süürias ja Jeemenis. paruness Aston, Ashton, palun, esimesena on sõna teil. suur aitäh, president, lugupeetud saadikud, kui ma viimane kord siin parlamendis kõnelesin, see oli mai alguses, siis ma ütlesin, et avaldusi võib ja peab tegema, aga eelkõige on vaja tegutseda. ja mäletate ka seda, et ma tollal ütlesin, et mul on kavas äh, avada Euroopa Liidu büroo Benghazis. Euroopa Liidu lipp lehvib nüüd kohtumajal värskelt nimetatud Vabaduse väljakul ja see sümboliseerib mitte ainult meie solidaarsust nende inimestega, vaid ka meie praktilist pühendumust. Äh, see büroo tegutseb, eksperdid äh, käivad seal äh, eksperte tuleb sinna juurde igal nädalal ning äh, vaatame seda, kuidas õnnestub äh, katta julgeoleku või turvavajadusi ning aidata üles ehitada kodanikuühiskonda. möödunud nädalal minu tiim oli New Yorgis, me koordineerisime ÜRO-ga oma Liibüaga tehtavat tööd kohtumaja ees ma kohtusin mõningate inimestega, kes on demokraatia toonud Liibüasse ja nad tänasid mind, tänasid teid, nad tänasid Euroopat. Nad teavad, et me oleme nendega veel mõnda aega ja ma usun, et te kindlasti koos minuga soovite teha kummarduse, sügava kummarduse Liibüa inimestele, ükskõik kas nad on Benghazis, Misratas äh,, Läänemägedes, Tripolis või lõunas me oleme intensiivistanud oma sanktsioone selleks, et režiim ei saaks relvi ega raha, me oleme eh, andnud praktiliselt sada nelikümmend miljonit humanitaarabiks ja me jätkame eh, tööd poliitilise resolutsiooni nimel konflikti osas kontaktrühmas ja Kairo rühmas, kus äh, me teeme koostööd muuhulgas ÜRO peasekretäri, erisaadiku Al-Khatibiga, Araabia Liiga, Aafrika Ühenduse ning Islami Koostööorganisatsiooniga. me valmistume nendeks päevadeks, nädalateks ja kuudeks, mis järgnevad Gaddafi taandumisele. ja tegevuste aluseks peab muidugi olema strateegia. Euroopa Liit oli esimene, kes pakkus tõsist reageeringut Araabia kevadele, selle kohta on meil partnerluse teatis kaheksandast märtsist ja kaks kuud hiljem käivitasime me uue ja ambitsioonika Euroopa naabruspoliitika. mul on väga hea meel, et Stefan Füüle on täna siin koos minuga, tema on minu väga lähedane partner, temaga koos me oleme kujundanud seda naabruspoliitikat ja te teate meie poliitika põhi, nurgakive, vastastikune aruandluskohustus, individuaalne lähenemine eri riikidele sõltuvalt nende asjaoludest, nende olukorrast ja nende püüdlustest, rohkem toetust, rohkem demokraatlikke reforme, Stefani sõnade järgi rohkem rohkema eest. finantsid on ka vastavad. lisaks üks koma kaks miljardit järgmise kahe aasta jooksul ähm,, enne oli juba lubatud viis koma seitse miljardit, nii et kokku umbes seitse miljardit. ja sellele lisaks äh, me Äh, anname veel täiendava summa, seitse kuni kaheksa miljardit ja äh, uued investeerimisvahendid on Euroopa Investeerimispangast ja Euroopa Rogatsiooni ja Arengupangast. eesmärk on kerg-, äh, eesmärk on täiesti selge, kestlik demokraatia ja majanduslik õitseng ja me teame väga hästi, et demokraatia kõlab õõnsalt ilma toidu, turvalisuse ja töökohtadeta. nii et nüüd peame me midagi ära tegema, Euroopa Liidu institutsioonid ja liikmesriigid. Meil on veel paar mm, täiendavat regionaalset initsiatiivi, esiteks meie tõhusust parandada, meie kohalolekut ja nähtavust parandada ja sellepärast olen ma ametisse määranud Bernardino Leoni, Euroopa Liidu eriesindaja, tema ülesandeks on tugevdada Euroopa Liidu poliitilist mõju regioonis ja loomulikult ta töötab koostöös, tihedas koostöös Euroopa Parlamendiga, teiseks olen ma paika pannud rakkerühma, mis koondab seda meie tööd ja ühendab seda teht-, selle tööga, mida tehakse Euroopa Investeerimispangas äh,, Arengu- ja Rekonstruktsioonipangas, rahvusvahelistes finantsinstitutsioonides ja mujal. kõik tegelikult äh, see on demokraatiast ja majandusest. Tuneesias ja Egiptis e, Egiptuses näete te seda, kuivõrd äh, pahupidi on pööratud majandus viimaste kuude jooksul. ma rääkisin seal poeomanike ja hotellijuhtidega ja nad kõik rääkisid sama asja, ehk sissetulek turismist ja välisinvesteeringud on vähenenud, neil on vaja toetust selleks, et elustada majandust. ja just nimelt sellepärast olemegi me käivitanud suure Egiptuse elamumajanduse initsiatiivi ja veel üks suur programm on käivitumas, mis peaks toetama kõige vaesemaid piirkondi Kairo regioonis, lisaks sellele on veel kakskümmend miljonit ette nähtud Euroopa kodanikuühiskonna toetamiseks. me oleme eh, valmis aitama Egiptuse reforme turvasektoris ja julgeolekusektoris. Eh, asepeaminister El Gamal juhib seda valimiste protsessi, eh, põhiseaduse koostamist, ta on väljapaistev jurist ja tema peab selle põhiseadusega ähm, nii-öelda selle tööd, seda tööd juhtima. Tuneesias ma kohtusin välisminister Kefiga reedel ja käimas on toetus kodanikuühiskonnale ning ettevalmistused oktoobri ähm, seadusandlikuks assambleeks. meil on, meilt on palutud ka valimiste ähm, jälgimismissiooni, selle me sinna ka saadame. Tuneesia valitsus vahepeal on edasi läinud oma, oma reformikavaga ja me kiidame se-, neid selle eest, et on saavutatud konsensus valimiste kuupäeva osas ning äh, on võrdsus äh, valimisnimekirjades meeste ja naiste vahel, aga ma olen ikkagi mures, et kas naiste hääl on kuuldav ja kas saab kindel olla, et neid kaasatakse. on ähm, mulle väljendatud hirmu, et äh, need naised, kes on osalenud revolutsioonides, nende tulevik ei ole sugugi mitte kindel ja meil on vaja neid toetada, me finantseerime, finantseerisime ühte konverentsi eh, koos ÜRO-ga, Naised Tuneesias näiteks veelgi rohkem on vaja teha, täna hommikul näiteks ma olen väljendanud muret hiljutiste naisajakirjanike arreteerimise pärast, aga ma arvan, et kõige rohkem oleme mures eh, Süüria rahva pärast, kellelt on ära võetud võimalus mängida oma osa tuleviku kujundamisel kõik see algas väikeste kohalike demonstratsioonidega Äh, korruptsiooni vastu koha, kohtadel, äh, aga nüüd on see laine jõudnud üle kogu maa ja eile sai Homas surma üksteist inimest, äh, juba on surma saanud üle tuhande viiesaja tsiviilisiku ja kolmesaja viiekümne kaitsejõudude ähm, töötaja. kümme tuhat on kinni peetud ja me ilma mingisuguse reservatsioonita mõistame hukka need vägivalla ja repressiooni aktid. pärast meie viimatist kohtumist olen ma äh, suurendanud meie sanktsioone kaks korda, me oleme öö, töötanud selle nimel, et meie hääl oleks kuulda, me oleme teinud koostööd oma rahvusvaheliste partneritega. president Assad on lubanud reforme ja on lubanud äh, dialoogi, aga see on jätkuvalt väga nõrk. hiljuti näiteks ta ütles, et äh, tuleb kokku komisjon, kes hakkab ette valmistama raamistikku dialoogiks. Öelgem kohe selgelt, et kõik dialoogid peavad olema kaasavad, kaasavat ka opositsiooni suhtes. meie Euroopa Liidu äh, delegatsioon on jätkuvalt äh, töötamas Damaskuses, iga päev kohtutakse erinevate inimeste ja gruppidega, meie delegatsioon Ankaras on samuti külastanud pagulasi, kes on üle piiri sinna tulnud tuhandete kaupa ja ma olen väga tihedas kontaktis olnud välisminister Davot Togluga, olen pakkunud neile tulevikuks toetust, kui nad seda peaks vajama ebastabiilsus tüü-, Süürias on järellainetusena kandunud ka Liibanoni, kus me ootame reageeringut erikohtu otsustele. nüüd me jõuame otsaga välja Lähis-Ita Iisraeli ja Palestiina vahele. muudatused öö, naabruspoliitikas, president Obama maikuine kõne, liikumine Palestiina leppimise suhtes äh, lähenev ÜRO Peaassamblee, kõik need veel kord äh, fokusseerivad meie jõupingutusi lahenduse leidmisele. ma olen väsimatult selle nimel töötanud, ma olen teinud tihedat koostööd president Abbasiga, äh, peaminister Fayyadiga ja peaminister Netanyahuga regioonis ning meie kvarteti partnerite ja Araabia riikidega ÜRO, USA ja Venemaa vastasid minu kirjale, kus ma palusin, et kvartett kohtuks Washingtonis järgmisel esmaspäeval. see al-, algab tegelikult või see läheb edasi kvarteti koosolekust, äh, mille eesistuja ma olin Müüni, Münchenis käesoleva aasta alguspoolel. pärast seda kohtumist on meie esindajad väga intensiivselt kohtunud ja esimest korda kohtunud ka mõlemate pooltega ma ei alahinda seda väljakutset, aga minu eesmärk on selge, võtta vastu avaldus järgmisel nädalal, mis võiks aidata lõhet ületada Iisraelil ja Palestiinal. paljud ootavad septembrit, loodavad, et siis tuleb lahendus, me ei tea veel, eh, mida see võiks öelda ja mida, milliste reaktsiooni see võiks põhjustada, aga ma olen täiesti kindel, et minu energia peaks jätkuvalt olema fokusseeritud Ehm, sellele, et läbirääkimised käivituksid. ja meil on väga jõuline positsioon ka nõukogu järeldustes. Ehm, ma väga hästi mõistan Gaza inimeste muret, ma olen seal kaks korda ise nä-, käinud ja näinud, mis seal on, ma rõhutan, et läbipääs peaks jätkuvalt avatuks jääma, inimesed peavad saama seda, mida nad vajavad e, ja vaja on ka turvalisust, mida Iisrael soovib sinna peaksime me oma energia koondama ja minu jaoks on julgustavad eh, sellenädalased kohtumised koha peal, aga palju rohkem on veel vaja teha. ma sooviksin tänada Kreekat eh, tema humanitaarabi pakkumise ja abi eest Gazale, mida koordineeritakse koos ÜRO-ga. nüüd kaks kuningriiki, Moro-, Maroko ja Jordaania. kaheteistkümnendal juunil eh, kuningas Abdullah tuli välja vägagi ambitsioonika reformi ettepanekuga poliitiliste parteide ning valimisprotsessi osas. ma olen regulaarselt nendega kontaktis olnud, äh, ma olen äh, pidevalt rääkinud sellest välisminister Nasser Judehiga viimati kaks nädalat tagasi ja lõpuks möödunud nädala lõpul saime häid uudiseid Marokost, sellepärast et ähm, rahvahääletus toetas uut põhiseadust laupäeval. välja käidud reformid äh, Äh, on äh, vägagi märkimisväärselt vastus Maroko rahva legitiimsetele püüdlustele ja ma loodan, et ähm, Maroko inimesed on jätkuvalt selle elluviimisprotsessi keskmes ja et dialoog laieneb. Alžeerias äh, eriolukord on lõpetatud ning president on lubanud, ähm, et reform peab saama tegudeks seda ma rääkisin ka välisminister Medeltšiga hiljuti Euroopa Liidu Alžeeria Assotsiatsiooni nõukogus Bahrainis olen ma jätkuvalt väljendanud oma muret selle üle, et seal pidevalt äh, rikutakse inimõigusi, ei ole õiglast kohtupidamist, on surmaotsused ja häbiväärselt äh, koheldakse neid arste, kes on abivajajaid abistanud. võib-olla mõned sammud on õiges suunas astutud, möödunud nädalal mul oli hea meel näha, et rahvusvaheline sõltumatu uurimiskomisjon on moodustatud, mille ülesandeks on teostada juurdlust viimaste kuude sündmuste kohta. aga meie hääl on jätkuvalt jõuline ja me ütleme jätkuvalt vägagi selgelt välja oma arvamusi. lõpuks Jeemen. poliitiline ummikseis, järjest hullem humanitaar- ja majanduslik seis, ainus võimalus edasi on tõeliselt kaasava poliitilise ähm, ülemineku kaudu, nii nagu lahe öm, ähm, koostöönõukogu initsiatiivis on öeldud. me teeme jätkuvalt tihedat koostööd oma rahvusvaheliste partneritega USA-s ja nõukogus, püüdes seda ummikseisu lahendada ja leida lahendust. Äh, president Saleh on tervenemas, ta peab andma võimu üle ja eh, tegema seda, mida ta lubas mm, ülemineku osas. me oleme kohe ähm, tuleb öelda, selgelt väljendanud, et me oleme äh, olemas nende jaoks koos oma rahvusvaheliste partneritega, oleme valmis andma humanitaarabi ja poliitilist ning praktilist toetust, me oleme valmis ka aitama valimisi ette valmistama ning ähm, toimivat parlamenti tööle panema, aga fakt on see, et üleminek peab praegu algama. lõpetuseks sooviksin ma tänada parlamenti teie öö, väsimatut toetuse eest meie jõupingutustele, nende öö, demokraatlike põhiväärtuste ja õiguste ja vabaduste kaitsmisel. lugupeetud saadikud, see parlament on unikaalne, selles mõttes, et te saate demonstreerida, mida öö, on võimalik demokraatia öö, Äh, kaudu saavutada. Teie esindate demokraatiat, te äh, esindate inimeste võimu või rahva võimu ja seda, mida tähendavad avatud debatt ja sõnavabadus. paljud teist äh, on vägagi hästi kursis nende väljakutsetega, mis seisavad demokraatia ehitajate ees. Teil on väga palju pakkuda ja ma tean, et te hea meelega pakute toetust nendele, kes otsivad parasjagu oma teed demokraatiani tulevikus. nagu Benghazis üks paljudest noortest meestest, kellega ma kohtusin, ütles, ta oli Gaddafi poolt vanglasse pandud kaheksaks aastaks, ta ütles, et meie tahame seda, mida teil on, demokraatiat igapäevase eluna. aitäh, president! Thank you. Is... suur aitäh, esimeseks kõnelejaks on härra Salafranca Rahvaparteist. aitäh. Te äh, küsisite, äh, küsite äh, kuulsa mõtleja Ortega käest, et kuidas see näeb ajalugu välja ja tegelikult tuleb esmalt Äh, võtta distants sisse ja siis alles näeb. Äh, siin proua Ashton rääkis Araabia kevadest Egiptusest. Egiptusega oleme eriti seotud, sellepärast et meil on ühine ajalugu, äh, võlakriis, eurokriis, paremad tingimused meie kodanike jaoks, Schengeni äh, Äh, lepingu kaudu, aga meil on ka palju äh, probleeme. viimastel aastatel me oleme teinud äh, käegakatsutavaid edusamme, teie kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendina olete asunud oma ametikohale, loodi ühine välisteenistus, meil on uus naabruspoliitika, need on olnud edusammud. meie naabrid on alati seal, kus nad on aga küsimuseks on, et äh, mida teeme meie, kas äh, me saame äh, väljakutsetega hakkama, kas me oleme oma kodanike ülesannete kõr-, ootuste kõrgusel, kas me saame seda protsess, üleminekuprotsessi nendes riikides toetada, sest see on kindlasti väga oluline tulevase maa, maailma tuleviku seisukohalt. proua Ashton äh, me toetame seda, me usume ja loodame, et teie tööl saab olema, töö saab olema edukas, aga te peate loomulikult tegutsema väga otsustavalt. Teil on vaja poliitilist profiili, te peate nii palju kui võimalik äh, põhilist tähtsust omistama sellele, et leida ühine nimetaja, mitte kõige suurem ühine nimetaja, mitte kõige väiksem ühine nimetaja. aitäh, proua de Kaiser, palun! lugupeetud kõrge esindaja, te olete väga palju tööd teinud ja me toetame teid igati. parlamendi tänane resolutsioon puudutab äh, selliseid riike, mis on võib-olla jäänud natuke unarusse nagu Süüria, Bahrein ja Jeemen. ja seeläbi on, oleme me üritanud saavutada kahte asja. esmalt me tahame läbimurde vaikusmüürist ning väldida kahekordsete standardite kehtestamist regioonis. Nendes riikides on samuti vägagi veriseid äh, rahva mahasurumisi olnud. teisalt aga me muidugi mõistame hukka sealseid äh, õigusrikkumisi ja ka me tahame siiski jätta ka teatud ruumi poliitilisteks läbirääkimisteks. resolutsiooni toetavad äh, suuresti ka fraktsioonid ja ma piirduksin paari-kolme märkusega esimene neist on võib-olla pigem keeleline ja ma pean ütlema, et mulle ei meeldi pealkiri Araabia maailm. tegemist on natukene äh, postkoloniaalse väljendiga. Te isegi ütlesite, et seal on tegemist väga paljude erinevate riikidega äh, ja regioonidega, Maghreb, äh, Maastricht ja nii edasi, nii et ma arvan, et Araabia maailm kui selline väljend peaks unarusse jääma. Süüria tuleb ütelda, et seal toimuvad äh, sündmused on verised, äh, julmad äh, ja mitte kellegi, kedagi ei ole suudetud kõrvale jätta sellest. me tunneme suurt muret seal toimuv pärast, me tunneme suurt muret ka Süüria-Türgi piiri ületavate põgenike pärast, me toetame ÜRO sekkumist ning me toetame äh, riigi äh, sisest äh, stabiilsuse tagamist, aga miks me ei ole kaugemale läinud oma sõnades? miks me ei ütelnud näiteks, et me nõuame Bashar el-Assadi lahkumist, sellepärast et äh, kõik, ta väitis, et ta muudab oma isa režiimi. tundub, et see president on üle astunud piiridest ja tagasiteed enam tal ei ole seda seetõttu, et me tahame jätta ruumi poliitilisteks äh, läbirääkimisteks proua Ashton, Süürias on praegu olukord vägivaldne, erinevad äh, usuvähemused on sattunud ekstremistide ohvriks ning äh, kindlasti külastada ka Damaskust ja lugupeetud kõrge esindaja, palun äh, natukene vähem distantsi erinevalt sellele, mida kolleeg ütles. meil on vaja selget poliitilist märguannet ja meil on vaja, et kõrged Euroopa esindajad oleksid ka kohapeal. võib-olla on meil siin veel võimalus midagi muuta ja ma palun, et te sellest võimalusest kinni haaraksid. ja kolmas minu märkus on võib-olla üldisemad laadi, ma lähen küll oma kõne eest üle, aga me toetame välisteenistust, aga praegu me näeme, et on tekkinud äh, rakkerühma ja kõrge esindaja ülesannete osas teatud äh, töö äh, duplitseerimine praegu äh, me peame muidugi aitama, äh, nii kuidas saame neid riike ja ma loodan, et äh, välisesindus, välisteenistus tuleb toime oma ülesannetega, mängus on Euroopa Liidu usaldusväärsus. suur aitäh, härra Verhofstadt. suur aitäh, me oleme näinud viimase paari päeva jooksul siin vägagi šokeerivaid pilte Youtube'is ühest mehest Süürias ja tema filmis siis Süürias tänavatel meeleavaldusi ning teatud hetkel, kui ta näeb presidendi Miilise äh, snaiperit, siis see snaiper laseb ta maha. ta filmib seda, mis juhtub ja Youtube'is on see film ka näha nii et filmitud on tema enda surmahetk. ja selliseid juhtumeid on olnud palju, ta tapeti seetõttu, et ta üritas midagi selgeks teha, ta filmis ja tegi pilte selleks, et nad internetis üles panna, nii et kõik väljaspool Süüriat näeksid, mis Süürias toimumas on. ning selleks, et kõik, kes on väljaspool Süüriat, mõistaksid, et endiselt jätkatakse kodanike tapmist, neid on tapetud juba üle tuhande viiesaja ning olgem ausad, kui me nüüd seda vaatame, siis tegelikult me ei tee ju midagi või peaaegu mitte midagi, et kuidagi sellist olukorda ennetada. ma tean, et Süüria ei ole sama riik kui Liibüa, kas siin on teatud erinevusi, sündmused on mõlemas riigis täiesti erinevad. ma ütleksin, et Süürias ja mõnes mõttes on võib-olla isegi selline piirkond, millega on keerukam tegeleda, aga see ei tähenda, et me ei peaks midagi enamat tegema, kui me praegu teeme. ja praegu me lihtsalt ootame ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni ja juba nädalaid ja nädalaid me loodame et mingil hetkel toimub läbimurre eh, Brasiilia, Venemaa ja Hiinaga neil teemadel, aga seda läbimurret ei ole tulemas. ja kui me näeme, mis koha peal toimub, mis, eh, mis tõesti toimub seal koha peal, need tra-, traagilised äh, pildid, samas Hiina, Venemaa blokeerivad äh, tegevust Julgeolekunõukogus, siis tuleb leida mingi muu tee, me peame midagi enamat tegema, me peame endilt rohkem nõudma, me peame äh, midagi ise tegema, mitte aga ära ootama Julgeolekunõukogu resolutsiooni, mida võib-olla ei tulegi järgnevatel päevadel, ma usun, ja võib-olla isegi mitte järgnevatel nädalatel. nii et minul on üks ettepanek, ma arvan, et me saame kahte asja teha Te saate lisaks sellele, millest me oleme juba rääkinud esmalt, laiendada nende isikute nimekirja, eh, kellele kehtivad sanktsioonid. praegu on seal kolmkümmend inimest eh, ja kokkulepe on saavutatud Ameerika Ühendriikidega ja rahvusvahelise eh, üldsusega. ma arvan, et me peame laiendama selle kahesajale perekonnale, kes praegu on Süürias võimul ja kes tegelikult endiselt toetavad Assati äh, ja teenides raha tänu võimul olevale režiimile, ma arvan, et need, äh, nende kahesaja pere tõttu on Assad endiselt võimal, võimul. ja nende tõttu ka äh, toimuvad endiselt tapmised ning nende tõttu sellised snaiperid, keda me internetis näeme, saavad ka tappa süütuid inimesi tänavatel ma arvan, et me saame rohkem äh, teha, mitte ei peaks me ootama nädalaid ja nädalaid äh, resolutsiooni, mida ei olegi võib-olla tulemas resolutsiooni äh, Julgeolekunõukogust. me peaksime laiendama reisikeeldu ning külmutama nende varad, ma rääkisin neist kahest väga hästi teada-tuntud perekonnast, see on esimene asi, mida tuleb teha ja teiseks, mul on veel üks ettepanek, proua Ashton, ma usun, et me peame tõele näkku vaatama. Te ei saa siin samuti toimuda, toimida kui Liibüas, aga me võime vähemalt üritada ja vaadata, kas on võimalik Süüria sees luua turvatsoon demilitariseeritud tsoon Süüria territooriumil. tegemist ei ole soovumaailmaga, sellepärast et Äh, selle kallal on juba töötamas inimesed, selle peale mõeldakse. juba üheksakümne esimesel aastal Iraagis seda tehti, toona USA seda toetas, eesmärgiks oli kaitsta neid inimesi, kes elasid Iraagi põhjaosas. ma arvan, et me peaksime seda tegema või siis lihtsalt äh, ootame ja näeme, et läheb edasi see, mis praegu on toimumas, rohkem tapmisi ja nii edasi, nii et minu ettepanekuks on järgmine, palun äh, ärgem oodakem seda ühtsust, üksmeelt, mida niikuinii ÜRO-s ei saavutata ja võtkem lisameetmed. härra Tanak, president Araabia kevad algas pool aastat tagasi ja, ja jätkuvalt on seal väga tormiline EU. E- Egiptus väärib tunnustust sellepärast, et president Mura-, Mubarak on süü-, vastutusele võetud. ECA loodab, et septembris on uus president, kes eh, saab eh, Araabia maailma juhtida, muuseas eh, proua Kaiser araabia maailm on olemas. ma loodan, et pärast valimist moslemi vennaskond äh, jääb kindlaks oma lubadusele, et äh, nad austavad pluralismi. Egiptusel on vaja tohutult palju Egip-, e-, Euroopa Liidult otsest abi ja sellepärast ma tervitan proua Ashtoni initsiatiivi, me peame selle võtmeriigi majandust stabiliseerima. Tuneesia on suurt edu saavutanud ka kuigi naabermaal Liibüas on jätkuvalt väga ähm, turbulentne olukord. meil on olemas äh, ÜRO sankt-, ÜRO resolutsioon Liibüa osas. me ei saa Liibüas tööd pooleli jätta, haavatud Gaddafil äh,, kui tal lubatakse jääda võimule, siis see on väga drastiliste tagajärgedega nii Liibüa rahvale kui teistele riikidele. Jeemen on väga ebakindel, kes saab president Saleh järeltulijaks. kas sa võiksid, president, kas sa võiksid palun aeglasemalt kõndida? kõik saavad inglise keelest niikuinii aru, ütleb ähm, härra Tšanak president, palun, ma annan sulle rohkem aega, aga räägi aeglasemalt. tema on nüüd osa probleemist ja mitte lahendus, ta peaks jääma sinna Saudi Araabiasse, kirjutama alla sellele vahendatud kokkuleppele ning la-, tegema tee lahti vabadele valimistele. olukord Bahrainis on ka murettekitav. mõelgem kas või Shia enamusele. Süürias on president Assad lämmatanud kogu opositsiooni. protesteerijad Annanis on öö, oma üleskutsetega esinenud, me ei saa neid ignoreerida, laste piinamine Süürias on eriti tülgastav nüüd on džihaadirühmitused äh, meeleavaldajatega liitunud, aga seda ei saa kasutada ettekäändeks, et režiim võiks äh, meeleavaldajaid surmata. ma loomulikult tervitan põhiseaduslikke reforme Marokos, ma loodan, et olukord Lääne-Saharas saab rahumeelse lahenduse ja lõpetuseks ma tervitan arenguid Lõuna-Sudaanis, ma loodan, et äh, nemad ei ole äh, ohuks Aafrika uusimale riigile ja lõpuks ma sooviksin tänada äh, kõrget esindajat ja tema meeskonda kogu töö eest, mis nad on teinud Araabia kevadega ja stabiliseerimise katsetega Euroopa Liidu lõunapiiril. aitäh, see tohutu energia, mis selles piirkonnas on ja mille alusel rahvas tahab vabaneda rõhuvast režiimist äh, on äh, täiesti silmapaistev. tegemist on olukorraga, kus äh, inimesed on meeleheite äärel, me peame hukka mõistma sellise olukorra ning me peame tagama tegevuskavad, me peame samuti majanduslikud, majanduslike ning muude aspektidega arvestama, mis järgnevad sellele olukorrale, me peame väl-, Äh, vältima destabiliseerimist ning äh, lähtuma partnerlusest edasises töös, see tähendab seda, et ta peab vastastikust põhimõttele äh, kehtima ning see tähendab seda, et sealsed inimesed on vastutavad oma rahva ees, tegemist on tõsise revolutsiooniga, kes arvab praegu veel Bashar al-Assad on valmis algust tegema poliitilise protsessiga, kuhu oleksid kaasatud kõik demokraatlikud liidrid ja mille põhjal luuakse õigusriik, mina sellesse ei usu ja ma ei usu, et paljud usuksid sellesse. ja ometigi meie resolutsioonis siis ähm, on, ei ole üleskutset äh, võimult lahkumiseks. kui keegi vastupidist äh, ei tõesta, siis äh, tegemist on rahumeelsete kodanike vastu sooritatud kuritegudega ja ma arvan, et me peaksime ÜRO me resolutsiooni peale mitte ainult lootma jääma, vaid me peaksime pöörduma ka rahvusvahelise kriminaalkohtuse, kohtusse ja Türgi võib siin olla suureks abiks meile selleks, et veenda neid riike, kes veel ei taha sellist sammu astuda, nagu Venemaa, Brasiilia ja Hiina vastutustunne tähendab seda ka, tähendab ka kaitsmist, me peame kaitsma põgenikke, me peame päästma inimesi merel nii et see on see, mis peaks meil olema pakkuda põgenikele, me ei peaks mitte aga kõrgetasemel kriisikohtumisi korraldama. kui me tahame kooskõlastatult käituda, siis meil on vaja ka sellist mehhanismi, mis tagaks kodanikuühiskonna kaasamisse kogu edasisse äh, töösse äh, ning äh, partnerlusse Euroopa Liiduga, sellepärast et siin toimub tõelised muutused, mõlema, kõik partnerid on nüüd vastutavad rahva ees ning rahvas nõuab demokraatiat. proua Ashton, te olete igati õigesti olukorda näinud ja juba enne revolutsiooni oma mandaadi alguses te ütlesite, et Euroopa Liidu välispoliitika usaldusväärsuse saab tõestamist naabruses, nii see on, kui te me tahame toetada nende demokraatlikke soove, siis äh, äh, praegu, praeguses olukorras tuleb ütelda, et kahekümne esimese sajandi äh, maailmas on mängus Euroopa koht. aitäh ja proua Mattias. aitäh aitäh. Mm, ilmselge on see, et me peame aitama demokraatlikke revolutsioone, mis nendes riikides on toimunud. mul ei ole palju aega ja sellepärast ma teen lihtsalt mõningad märkused. me ei tohi unustada, et läbirääkimistingimused selleks, et oleks võimalik üleminek demokraatiale, pandi paika kohalike inimeste poolt. olukord on raske, see puudutab Jeemenit, Bahreini, Süüriat, kui me tahame vältida kodusõda, siis eh, ei tohi eh, Euroopa sekkuda nende riikide siseasjadesse ja e-, eriti käib see äh, sõjaliste või, või paramilitaarsete lahenduste väljapakkumise kohta mm me peame, nähke, mis toimub Liibüas. ÜRO ja NATO ei äh, pidanud kinni resolutsioonidest, isegi mitte nendest resolutsioonidest, mis võeti vastu Julgeolekunõukogus meil on ol, vaja olla selliste äh, suundumuste vastu ja seda ma ka teen. härra Pelder, aitäh varastel viiekümnendatel Ben Gurion Iisraeli asutajana lootis, et äh, Egiptuses toimub režiimi muutus ja et see avab tee äh, va-, äh, rahule Araabia maailmas. ta võitles selle eest, aga võitles tagajärjetult Nasseri režiim ja teised olid äh, veelgi rohkem äh, Iisraeli vastu kui monarhid. ja nüüd äh, kardetakse, et äh, tänane variant läheb täpselt samamoodi nagu viiekümnendatel aastatel. Egiptuse moslemi vennaskond tugevdab ainult selle usu mõju ja blokeerib äh, Äh, hiljem äh, Iisraeli riigi. arvatakse, et režiimivahetus Egiptus saab olema positiivne äh, suht-, suhete jaoks, aga mitte ainult moslemi vennaskond, vaid ka El Baradei ja teised tekitavad vähe lootust Jeruusalemma ja Kairo tulevaste suhete seisukohalt ning pihku naerab Äh, ning lõpptulemusena viib see tõenäoliselt Islamivabariigini. Ähm, tege-, tegemist on tõeliselt äh, hirmsa pildiga ja väga kahtlen on, kas Euroopa suudab seda vältida. aitäh ja härra Möltser, palun. härra president, paljude Araabia riikide äh, Äh, jaoks tundub, et ei ole võimalik enam tagasipöördumine, aga väga ebaselge on, kuhu see äh, tee viib. lootust annab näiteks Jeemeni äh, rahvas kus, kus toimub suhtlemine rühmituste vahel, kes varem kunagi üksteisega ei rääkinud. aga kui ei mm, kaasataks Pärsia lahe koostöönõukogu, siis sellest ei oleks kasu re-, usuvabadus, äh, vähemuste kaitse, see ei ole Egiptuses äh, toimunud, nagu me näeme rünnakutest, mis toimuvad kristlaste vastu. Äh, endiselt on ju, probleeme julgeolekuga, majandusega ja vana režiimi osalejatega Mm, me oleme näinud pigem äh, lihtsalt tühje lubadusi ja vägivalda. kui äh, mis puudutab Süüriat, siis äh, kui Iraani plokk Araabia kevadet blokeeriks, siis oleks see väga halb signaal Euroopa Liit ei tohi äh, maha magada ohte, mis äh, lähtuvad äh, põgenikest. juba praegu tuleb teha ettevalmistusi selleks, et tulevasi, mm, tulevaste probleemidega hakkama saada, aitäh! Uh, aitäh, sellega on fraktsioonide nimel kõnelejate ähm, ja järg lõppenud, siinkohal sooviksin ma kasutada võimalust tervitada meie saalis delegatsiooni Brasiilia saadikute kojast, juhib seda härra Carlos Alberto Lereia, välisasjade komisjoni juht. delegatsioon osaleb esimesel Euroopa Parlamendi ja Brasiilia parlamentide vahelisel koos-.